läbivaatamise üle komisjoni avaldus. ja komisjoni esindab volinik Moskovici, palun, teil on sõna suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel teiega koos siin täna viibida, selleks et teiega arutada viimaseid arenguid, mis puudutavad äh, Kreeka abiprogrammi äh, ja lähtuvalt euroala rahandusministrite kohtumisest eile. ja tegemist oli väga hea koosolekuga ja üks, ühe parimatega sellel teemal ja millel on euroalale väga oluline mõju viimane kord, kui teie ees olin ja Kreekast rääkisin, siis rääkisin asjadest, mis peavad aset leidma, eriti mis puudutab nelja Kreeka panga rekapitaliseerimist, lisaks käibemaksusüsteemi läbivaatamine, strateegia paikapanemine selleks, et lahendada olulised teemad, mis Kreeka toimimist mõjutavad ja vajalikud parameetrid selleks, et hinnata olukorra muutumist ja me oleme teinud häid edusamme ja tahaksin öelda, et mitmed väljakutsed seisavad veel ees, nende hulgas struktuurireform, mis on vaja äh, ellu viia enne seda, kui äh, abiprogramm uuesti läbi vaadatakse esimene etapp äh, sai alguse pühapäeval seoses seaduse vastuvõtmisega, mis on oluline seadus selleks, et pensionisüsteemi reformida ja ühtlustada ja lisaks ref-, muuta ka siis äh, tulu olukorda. tegemist on oluliste reformidega, millel on eelarvele tõsine ja püsiv mõju, see puudutab kahte protsenti SKT-st Kreekas, muudab süsteemi ähm, konkreetsemaks, vastupidavamaks ja nende reformidega kõik pensionifondid ja kõik pensionärid saavad juurdepääsu sarnastele tuludele ja see saab olema õiglasem, sest just need, kelle sissetulek on kõige tagasihoidlikum, saavad sellest kõige rohkem kasu. kõik peavad maksma oma osa selleks, et riigi tulu tagada. Need reformid on mitmete kuude pikkuste arutelude tulemuseks ja jõupingutuste tulemuseks, mida on teinud Kreeka ametivõimu tihedas koostööd komisjoniga ja ma tahaksin siinkohal tervitada eh, eh, institutsioonide juhtu, eh, Euroopa Panga, Keskpanga juhtu, IMF-i juhti ja teisi, et tegemist on naiste ja meestega, kes on äh, näinud äh, tõsist vaeva ööpäevaringselt, igapäevaselt selleks, et täita neid äh, raskeid tingimusi. institutsioonid on teinud head koostööd üheskoos ja need reformid on osa väga olulisest paketist, mis puudutab ka sõltumatu ameti loomist, Maksuameti loomist, ja ka mehhanismi selleks, et olukorda paremini hinnata ja lõppude lõpuks Äh, parameetrite paikapanemine selleks, mis puudutab erastamist ja äh, kõige selle üleminekut ja ka vajalike äh, sammude astumist seadusandluse muutmises. see, mida me kõige enam soovime, on see, et need meetmed panustaksid olulisel määral Kreeka olukorda ja lõppude lõpuks me soovime, kuus aastat on need kohandamised juba toimunud ja selle eesmärgiks on, et olukord oleks äh, parem, majandusolukord stabiilsem, konkurentsivõime võiks taastuda ja majanduskasv tõuseks ja, ja investorid taastaksid oma usalduse Kreekale, sest Kreekal on vaja välisinvesteeringuid. tuletan teile meelde, et viimased sätted, mida ma eelmisel nädalal äh, tutvustasin, on uueks lähenemiseks äh, selle äh, aasta pool, teises poolaastas ja kaks tuhat seitseteist aastal ja need sätted näevad ette kahe koma seitse protsendi mõju, mis on väga oluline kaks tuhat seitseteist aastas, muidugi lähtudes sellest, et need reformid suuakse ellu viia ja seega on need nii määrava tähtsusega, et need olulised reformid just ühele poole viidaks euroala kohtumise eesmärk eile oli öelda, et lõppude lõpuks need läbirääkimised reformide osas on jõudnud tulemuseni, sellise kokkuleppeni, kus on detailid paigas ja hääletamine saab toimuda ja Kreeka majandus sel viisil suudab äh, õige hooga majanduskasvu suunas liikuda. lisaks veel teine osa arutelust eile ja varasemalt, mis puudutab seda, kuidas saavutada kokkulepe mehhanismi osas, mis puudutab teatud äh, hädaolukordi ja meil on selleks äh, euroala töörühm, vastav töörühm ja see mehhanism ta puudutab teatud äh, euroala kriteeriumitest lähtuvaid tingimusi, mis on usaldusväärsed ja automaatsed millest me siin räägime? me soovime leida võimaluse, kuidas täita eesmärke, mis on kokku lepitud äh, vastastikku mõistmise äh, memorandumis kaks koma kuus protsenti äh, praegusest kaks tuhat kaheksateist aastani. ja komisjon on juba leidnud, et praegused tingimused on vajalik, piisavad selleks, et et neid tingimusi täita, kõik aga ei ole sellega nõus ja komisjon soovib kõigi nõusolekut ja tegemist on mehhanismiga, mis kindlasti on kasulik, mis rahustab ja kinnitab kõikidele partneritele, et Kreeka on usaldusväärne ja juhul, kui see eelarve puudujääki ei suudeta nii muuta, siis on tegemist pe-, olemas pehan-, mehhanismiga, millega on võimalik käivitada kõik vajalikud meetmed. ja selles teises osas oleme me ka eile saavutanud kokkuleppe ühest küljest siis vajalikud reformid, mille osas on kokkulepe olemas ja lisaks siis äh, hädamehhanismi osa, äh, mille osas samuti jõudsime kokkuleppele. see tähendab seda, et äh, tänane sõnum on väga hea ja nagu te näete, see on väga selge see, et Kreeka on tegutsenud äh, Äh, väga hästi ja me oleme eelmisest augustist alates üsnagi palju teed läbinud, aga me ei ole veel äh, lõpusirgele jõudnud. kuidas aga selleni jõuda, väga oluline on see, et meetmed, mida ma tutvustasin, äh, järgmisel nädalal hääletamisele lähevad, see on oluline tingimus selleks, et see programm saaks käivituda ja edasi liikuda, lisaks on ka ette nähtud, et Euroopa stabiilsusmehhanism Äh, saaks äh, kiiresti äh, vajalikud tingimused täidetud ja saaks saavutatud need vajalikud maksueesmärgid, mis on paika pandud selleks, et osaliselt leevendada maksutulu olukorda. ja nagu eile sai öeldud, siis meil on vaja leida selline lahendus, mis toimib nüüd, mis puudutab seda kolmandat osa paketis, paketist äh, riigivõlga, siis liikmesriigid ja Euroopa stabiilsusmehhanism on see, mis, äh, mida see puudutab. komisjon on rahul selle avaldusega, mis eile tehti. euroala president ütles, et äh, lühiajalised probleemid äh, kuni kaks tuhat kaheksateist aastani ilma programmi muutmata on lahenduse leidnud, ilma kärbeteta, ilma haircut'ita ja me näeme, et keskpikas ajas peale kaks tuhat kaheksateist aastat saame me hinnata, kuidas olukord äh, on ja milliseid täiendavaid meetmeid on vaja ja pikaajaliselt siis järgnevate aastakümnete jooksul on vaja meil rakendada erinevaid tehnikaid selleks, et et seda võlga lahendada ilma kärpeid tege-, seda kärpimata. ja Kreeka äh, võla maksmine on oluline selleks, et äh, täita seda lepet, milles kokku leppisime eile. ja esimest korda eurorühmas toimus äh, tõesti avatud ja konstruktiivne arutelu selles osas. komisjon on valmis panustama tehnilise külje pealt sellesse aruteluga tulevikus institutsioonide esindajad ja Kreeka ametivaimud äh, tegid, äh, teevad jätkuvalt tõsist äh, tööd selleks, et kokkulepe viimistleda, ma olen täiesti veendunud, et meetmed saavad olema soodsad kahekümne neljanda mai euroala ministrite kohtumisel, seal on need kaks esimest plokki, mis me võtame üheskoos, mis võivad avada tee selleks, et programmist vahendeid saada ja lisaks lahendada võlaküsimus meil on vaja, et need kolm plokki leiaks käsitlemist ühel ajal ja kokkulepe oleks kõikehõlmav. aga nagu Disselblum eile ütles, siis on vaja ka äh, sellest äh, äh, erinevat lahenemist, mida paralleelselt, aga erinevalt käsitleda. me tegime koostööd kõikide institutsioonide ja partneritega selleks, et Kreeka ametivõime aidata, et nad saaksid oma ülesandeid täita ja ma ja peale kahekümne neljandat maid tulen uuesti teie juurde selleks, et äh, loodetavasti seda kõikehõlmavat äh, kokkulepet teile kinnitada, mis äh, Kreeka viib reformide teele, mis võimaldavad tagada majanduskasvu mis võimaldavad tagasipöördumise usaldusväär-, usalduse juurde ja tagab äh, investeeringute taastumise. lugupeetud juhataja ja lugupeetud parlamendisaadikud, need olid minu avasõnad sellele arutelule ja ma olen kättesaadav teie jaoks selleks, et äh, seda teemat käsitleda järgnevatel kuudel ja tahaksin siinkohal öelda, et mina olen sügavalt veendunud, siiralt veendunud, et peale äh, pikka ühist tööd on meil õige tee leitud ja tee edule on sillutatud ja ja kahekümne üheksandal mail erakorralisel eruala kohtumisel on tegemist väga olulise sündmusega selleks, et äh, see kokkulepe kinnitust leiaks ja see on väga hea võimalus, sest nagu te teate, siis on tegemist Äh, oli meil üheksandal mail tegemist Euroopa tähtpäevaga ja meil oli väga hea meel omakorda omalt poolt seda tähtpäeva tähistada. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd, daamid ja härrad, arutelu fraktsioonide nimel saab kõigepealt sõna Rahvapartei esimees härra Veber. lugupeetud proua juhataja, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, kui me täna räägime olukorrast Kreekast ja sellest äh, Äh, toetusprogrammi, siis on selles keskmes inimesed, inimesed, kes praeguses olukorra all kannatavad. inimestel on ju teatud ootused, aga ka paljudes Euroopa riikides on inimestel teatud ootused ja selline ootus tähendab seda, et inimesed loodavad, et riik, kus nad elavad, on toimimisvõimeline ja et riik suudab tõhusalt toimida, on efektiivne riigiaparaadi reformimise vajadus pole mitte ainult Kreeka, vaid kogu Euroopa teema, see puudutab ka eh, Euroopa liikmes, Liidu liikmesriikide õigussüsteemi. Euroopa kodanikud soovivad, et sotsiaalsed tagatised oleksid olemas ja toimiksid ja oleksid toimivad kestlikult. ja Ja tähendab seda, et ka Kreeka peaminister Tsipras peab ausalt öeldes tunnistama, et pensionireformile ei ole alternatiivi lihtsalt sellepärast, et pensionide süsteem vastaks demograafilistele arengutele ja oleks kestlik. Euroopas on valdav soov, et me jätkaks äh, äh, suurte võlgade võtmist, väga paljudel riikidel, kelle riigivõlg on väga kõrge, nendel on väga keeruline areneda, nende riigi eelarve ei ole stabiilne ja tekitab suuri probleeme, inimestel on lisaks sellele ka soov, et majandus kasvaks, sellele viitas ka äh, volinik Moskovitši. ja kui me räägime Junckeri plaanist ja kaheksateist miljardist eurost, mis on juba välja makstud, siis ma väga, mind väga äh, sooviks, et ka Junckeri plaan hakkaks toimima ka Kreekas. see, meil on vaja teha äh, läbi viia reforme, võtta ette muudatusi ja nüüd on oluline ka tunnistada, et Kreeka on nüüdseks valmis selleks. me soovime väga paljusid, paljusid asju, äh, seda soovib ka Kreeka rahvas, aga see kujutab endast tegelikult ka meie äh, Äh, partei nõnda öelda soovide nimekirja, mida me äh, soovime, mida me eeldame, milliseid muudatusi on vaja läbi viia, väga paljudes riikides on nii ka juba tehtud. kahe tuhande viieteistkümnendas aastal oli väga paljudes Euroopa liiklus, liikmesriikides majanduskasv suurem kui Hiinas. kallid kolleegid küsimus sellest, miks need viis riiki, kes on saanud äh, stabiilsustoetusi, on ainult üks alles jäänud ja see üks, kes alles on jäänud, see on Kreeka ja miks see nii on, ma kahjuks pean tegema nüüd mõningad poliitilised märkused. Kreekas oli majanduskasv vaid null koma seitse protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Tsiprase valitsuse ajal aga majandus eh, kahanes null koma kahe protsendi võrra, seega me ei saa rääkida toimivast majandusest, seega Tsiprase läbi viida poliitika on tegelikult olnud eh, Kreekale kahjulik ja kui me räägime Samarase programmist aasta tagasi, kui me olime valmis seda uut programmi võtma, siis selgus, et Kreeka peaks eh, kokku hoidma ühe eh, miljardi euro võrra, siis oleks ta olnud sellest abitoetusprogrammist väljast, aga nüüd aasta hiljem on vaja neil juba kokku hoida peaaegu et neli miljardit, see tähendab seda, et möödunud aasta oli tegelikult Kreeka jaoks kaotatud aasta. ja see näitab seda, et Tsiprase poliitika on riigile olnud kahjulik. Tsipras on tänaseks muidugi täna juba valmis möönma ja ta ongi seda teinud, et tema poliitika oli riigile eh, kahjulik, sest oli naiivne, kuid niisugust naiivsust ei saa endale tegelikult ükski Euroopa Liidu liikmesriik, sealhulgas Kreeka, mitte lubada tegelikult äh, nägi ju Tsipras, et ta muudkui lubas inimestele, aga ta ei suutnud inimestele tagada oma lubaduste täitmist ja nüüd ei jää muud minul täna üle, kui öelda kõikidele eurooplastele, ärge uskuge neid populistlikke lubadusi, neid ei täideta või läheb nende täitmine teile kalliks maksma äh, nagu ütles volinik Moskovitsi, kompromiss on nüüdseks laual ja ma loodan, et äh, Kreeka, mu daamid ja härrad, suudab ausa juhtimise kaudu eh, luua alternatiivid eh, senise eksliku Tsiprase poliitika, ekslikule Tsiprase poliitikale selleks, et Kreeka inimesed võivad olla ka tulevikus kindlad selles, et Euroopa ja sealhulgas Euroopa Rahvapartei seisab Kreeka rahva poolel, tänan. aitäh, sinise kaardi küsimused pärast esimest ringi, järgmine kõneleja, kolleeg Pitella. aitäh, juhataja. kui Kreeka esimene kriis oli möödas, siis ähm, leidsime me siin ennast taas seda asja arutamas Ehm, nüüd kuu aja pärast on Euroopas tähtis rahvahääletus. Euroopa Liidus on olnud kõige hullem kriis pärast teist maailmasõda. ja tundub just, nagu me oleksime ikka ja jälle nägemas filmi, mida me oleme juba varem palju kordi näinud. mida selle juures öelda? on tehtud tohutuid jõupingutusi selleks, et Kreekas kokku hoitaks. volinik Moskovici ütles, et Kreeka seis on parem kui, kui varem. loomulikult me peame väga tähelepanelikult jälgima Kreekas toimuvat, eriti seda, mis toimub avalikus sektoris ja ja kohtusüsteemis. samas ma ei saa eelkõnelejaga päris nõustuda, minu meelest põhiliseks probleemiks on äärmuslased, mitte IMF. Nad soo-, nad soovivad nii-öelda karistada Kreekat, tõmmata vöö maksimaalselt pingule, sellepärast äh, samas kui IMF on öelnud, et taolised meetmed tapaksid ära mis tahes majanduse maailmas. Äh, selliste asjadega tekib äh, eurokriisi risk ja see tähendaks vastutustundetut käitumist. volinik Moskovici siin rääkis seda, et Ähm, seis on parem, paranenud, minu arvates nüüd meil oleks aeg võlakoormat kergendada pisut Kreekas. minu arvates oleks vaja leida kokkulepe erinevate osapoolte vahel, leida selline õiglane kompromiss, et äh, Kreeka saaks Euroopast toetust, aga samas ka kergendataks Kreeka võlakoormat minu arvates nüüd on ülim aeg kõikidel oma kohust täita. ja ütlen veel kord, kui IMF veel kord soovib seda lepingut saboteerida, siis meil peaks olema võimalus selg sirgu lüüa ja öelda, et äh, asugu siis seda tegema omaette lugupeetud härra Mossi-, Oskovitši, aga härra Weber samuti. Eh, Kreekas eh, toimib nüüd see reformiprogramm, me oleme kaotanud selle käigus viisteist protsenti oma majanduslikust jõust, enamik elanikkonnast elab allapool vaesuse piiri, pensionid on kärbitud, väga paljud ettevõtted on pidanud oma uksed sulgema suur osa meie SKT-st on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ära sulanud. me ei saa niimoodi edasi minna, et tegutseme nii nagu seni. kui me vaatame esimesi hinnanguid, on vaja kokku hoida täiendavad üks koma neli miljardit selle, nende uue reformipaketi käigus, mis eile Kreeka valitsus ja euroala ministrid eile kokku leppisid. härra Moskovitši äh, jätkas eile oma standardset reformipoliitikat ja härra Samaras, äh, härra Reveber jätkas täpselt samamoodi samas vaimus. kui me räägime erinevatest maksudest, lisandväärtuse maksust ja üksikisiku tulumaksust, siis on olukord täiesti nutune ja meid ootab ees järjekordne sotsiaalne katastroof. vaene Kreeka rahvas peab edasi kannatama, aga meie muudkui jätkame seda kokkuhoiuprogrammi. me, me peame tegelikult äh, Äh, kasutusele võtma Euroopa Keskpanga äh, saadud tulu, mis ta on saanud Euroopa, äh, mis ta on saanud Kreeka riigivõlgade müügist. me peame võtma vastu otsused, mis aitavad meil jätkusuutlikud olla. härra Veber, me peaksime teie meelest muudkui aga jätkama seda äh, kokkuhoiuprogrammi ja me peaksime jätkuvalt suurendama oma riigivõlga, minu meelest ei ole võimalik Kreekas ette nähtud reformiprogramme ellu viia, sest et see on, kreeklastele käib see üle jõu ja tegelikult on pankade käitumine olnud e-, ebaaus, härra Weber, ebaausad olnud muuhulgas ka Prantsuse, aga ka Saksamaa pangad. aitäh. proua Kular, palun suur tänu juhatajale, suur tänu, volinik, et olete siin meiega. ma kuulan hea meelega seda, mida te meile rääkisite seoses sellega, et arutelud olid konstruktiivsed eile ja on edasiminekuid. aga mind häirib siiski see olukord, sest meie arutelud siin justkui puudutavad äh, inimeste vaatenurka, tehnilist vaatenurka koha peal, aga kõikide teiste jaoks, Euroopa kodanike jaoks äh, näeme me, et olukord on juba kuus aastat olnud sellele, kus äh, toimuvad äh, kohtumised Kreeka teemal üheksandal mail kaks tuhat kümme aasta nädalavahetusel oli see samamoodi ja Mario Monti avaldas ühtse turu raporti sel ajal ja me näeme, et majanduskasvu puudumine, investeeringute puudumine, mida Junckeri kava ülita-, üritab kompenseerida, Eh, on eh, tekitanud erineva olukorra ja kõik on öelnud, et eh, et meil on vaja edasiminekut kahekümne kaheksas liikmesriigis. kõik need aset leidnud arutelud jätavad mulje, et kõik on takerdunud ja mis puudutab menetlust, siis me mõistame samuti, et ka selles osas ei ole väga palju edasi mindud institutsioonide otsuste osas jah, loomulikult olukord on, äh, oleme teinud, mida võimalik, aga kõik see, mida kiireloomuliselt äh, lahendame, vajab jätkamist. me ei näe siin mingisuguseid äh, järjekordseid ähm, järeldusi ja praegusel hetkel oleme olukorras, kus euroala on meil käest äh, libisemas ja Brexit avaldab samuti oma mõju kindlasti ja kõik see, mis on väljaspool lepingut kokku lepitud, see, mis mulle kõige enam muret teeb, see, mis on, puudutab tegevusi kaks tuhat kaheksateist aastani, siis kas on seda tehtud Kreeka huvedes või puudutab see pigem valimisi Saksamaal ja Prantsusmaal? suur tänu, järgmisena härra Papadimulis. aitäh, härra Veber, oma kõne viie minuti jooksul nimetasite negatiivselt viis korda Kreeka peaministri nime, miks te ründate teha? ta ei ole jah, teie poliitiline sõber, kuid teie oma meelest tõde ei aita teid sammugi edasi, sest et tegelikult jätsite te kahe tuhande üheksandal aastal Kreeka hätta tohutu öö, riigivõlaga ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal öö, me oleme eh, kahe tuhande üheksandaks aastaks suutsime olukorda küll parandada kahe tuhande neljandaks aastaks veelgi, tehes seda koos parteiga PASOK. võib-olla eh, ma, eh, võib-olla teie, härra Veeber, sooviksite härra Samarst aidata, aga minu meelest on see teie soovkujutelm, sest ma väga vabandan, praegu on Kreekas valitsus, kes soovib, kes on võimul Kreeka rahva soovil mul on hea meel, et eile õnnestus pärast kuut aastat kokkuhoiupoliitikat äh, sõlmida see kokkulepe, selle viimase kuu aja jooksul on suurenenud tööpuudus ja inim-, inimesed Kreekas oluliselt vaesunud, ma kujutan ette, et meil on võimalus nüüd siit edasi minna ja saavutada suurem stabiilsus ja minna edasi positiivsemas vaimus, vähendada tööpuudus ja viia majandustõusu tööle, selles mõttes on mul väga hea meel härra Moskovici, et see kokkulepe saavutati tuleks Euroopal siiski aga silmas pidada, et me peaksime tegutsema nii, et me ei liiguks e-, järjekordse kriisi suunas, et me suudaksime vältida sunnimeetmete rakendamist, mis tähendavad Kreeka rahvale järjekordseid ja liigseid nõudmisi. Äh, rahvusvaheline Valuutafond on esindanud, esitanud kõrgendatuid nõudmisi eile, aga äh, võttis äh, euroala ministrid, võtsid euroala ministrid vastu otsuse laenude, mm, laenukoorma vähendamiseks. seda tervi-, saan ma ainult tervitada, minu arvates tuleb teha kõik meist olenev selleks, et viia läbi reformid ja äh, tõhustada majanduse kasvu, kuid seda kõike on võimalik ainult tingimuses, kui valdavas osas Kreeka võlad kustutatakse. härra Lamberts, palun suur tänu, äh, Jean-Claude Juncker ütles oma ametiaja alguses seda, et sotsiaalse õigluse äh, on sama oluline kui finantsstabiilsus, head kolleegid, kriisi algusest ja vaatamata äh, mitmele abile on Kreeka kolmsada miljonit kodanikku ikka veel vaesuse lävel ja sotsiaalne tõrjutus on mõjutanud väga paljusid mõned ütlevad, et see on hind, mida Kreeka peab maksma oma varasemate vigade eest. mina leian, et need, kes on kasu saanud näiteks finantssektor, äh, relvastus, äh, relvade tootjad ja nii edasi, äh, nemad ei ole need, kes praegusel hetkel seda vastutust kannaksid ja selle eest maksaksid. seega, kolleegid, ma ei ole nõus selle optimismiga pärast euro, eilset euroala kohtumist jah, tegemist oli võib-olla võimalusega arutada, eh, kuidas eh, võlga leevendada aga seda arutelu eh, varjutab see, et ei ole seda, millised on need võimalikud viisid võlgade restruktureerimine eh, selleks, et eh, täidetaks teatud osa oma kohustusteks ja peale kuute aastat eh, näeme me seda, et tegemist on ainult sellise leevenduse väitega, aga mitte tegelikkusega ja kärpemeetmed on oluliselt mõjutanud kodanikke ja mida võlaandjad on ise omalt poolt nimetanud vastutöötavaks ja IMF, kes võlga soovib justkui leevendada, ja minu arvates ongi vaja sellest lähtuda, sest nemad teavad, kuidas seda kriisi lahendada, aga millegipärast seda ei taheta kuulata, kui öeldakse, et kärpemeetmeid on vaja leevendada ja võlga on vaja restruktureerida. loomulikult see jällegi võlausaldaja, mõjutab võlausaldajaid ja see, ja nad ei saa hetkel äh, Äh, nentida seda, et, äh, et nad varasemate tegevustega on eksitud. see, mis hetkel puudu on äh, nõukogu järeldustest või euroala järeldustest eile, puudutab investeeringuid, need on vähenenud Kreekas seitsekümmend protsenti kriisi algusest ja kõik teavad, et investeeringute võimekus Kreekas on null ja sellele vastatakse ainult, et Junckeri kavaga visatakse neile paar kübemet, kübekest ja sellest piisab see, mis puudutab äh, väärikat maksusüsteemi paigale, paikapanemist, jah, loomulikult Kreeka valitsus ei ole üles näidanud äh, erilist äh, initsiatiivi selles osas, aga euroala liikmesriigid, kes oleksid võinud oma kogemusi jagada ja laenates ametnikke, aga samas me ei ole midagi teinud head kolleegid, omalt poolt ütleksin, et ilma radikaalsete muudatusteta äh, Kreeka äh, kannatused üksijäetuna välja äh, kutsete ees, mis on seotud rändekriisiga, jätavad täiesti omapäide, need ei võimalda riigil kuidagi taastuda. ja kõik see, mida komisjon siin on pakkunud, ei ole üldsegi piisav, aitäh! suur tänu, järgmiseks härra Wulf, palun kolm minutit aitäh, juhataja. kahe tuhande ühe esimesel aastal Eurotsooniga liitumise eel teatas Kreeka peaminister, lõpuks ometi on Kreeka Euroopa südames, lõpuks ometi on meil suurem õitseng, lõpuks ometi on meil suurem stabiilsus ja lõpuks ometi saame me õitsvalt oma elu elada ja heal järjel. vaatame, mis praegu toimub kakskümmend viis protsenti töötust, viiskümmend kaks protsenti noorte töötust, noored kreeklased, kakssada tuhat lahkunud Kreekast, enesetappe kuus tuhat, kokkuhoiumeetmetele kulutatud üle neljakümne miljardi ja igal kuul peavad kreeklased leidma viis miljardit nendele inimestele, kes, kelle kontrolli all nende riik on. Euroopa Keskpank ja Troika. kas see on nüüd see majanduslik õitseng ja helge tulevik, mida Kreekale kahe tuhande esimesel aastal ennustati? mis siis toimus? tegelikult selle varingu hetkel oli siin saalis üks mees, kes rääkis sellest. Caesar Brutusele, mõelge mida ta ütles, ka sulle, mu sõber. Kreeka peaminister, kui oli uus valitsus ja oli rahvahääletus toimunud, ütles, et me ei tahtnud tegelikult see, neid kokkuhoidumeetmeid. nüüd tuleb välja, et äh, selle toetuse asemel oli nii-öelda vaikne läm-, surnuks lämmatamine. Kreeka Rahvapartei, sotsid, me oleme kuulnud siin juttu solidaarsusest. jah, kui šampanjat juua, siis on väga tore, aga need pered, kes võla all vaaruvad ja need, kelle pereliikmed on enesetapu sooritanud, neil see nii lõbus ei ole. majandus on kakskümmend seitse protsenti langenud, aga lootust on, nagu härra Pitella ütles, Ühendkuningriigis tuleb rahvahääletus, tõesti, Ühendkuningriigis majandusseis on parem, tööhõive seis ka parem, me ei ole seotud euroga, meie ei ole IMF-i kontrolli all. aga uskuge neid sotse, küll see aeg ka teile kätte jõuab, et teie riigist lähevad ära rahad, firmad ja nii edasi. kui aga te lahkute Euroopa Liidust, nii nagu Ühendkuningriik seda teeb, siis sellisel juhul saate te vabaks ja öö, vabanete sellest koormast. aitäh, kolleeg De Graaf, poolteist minutit. aitäh, juhataja. Kreeka on pankrotis riik on patsient, kellel äh, iga kuue kuu tagant pannakse tiiguti alla selleks, et ta suudaks äh, oma võlgu teenindada, aga mis siis on nagu juhtunud, mitte midagi ei ole juhtunud, kümme miljardit maandus Kreeka eelarvesse, äh, sada nelikümmend miljardit lasti käiku selleks, et päästa Kreeka ja Prantsusmaa panku aga nüüd peavad Euroopa rahvad veritsema sellepärast, et Kreekas on selline olukord ja et pankasid me ainult kaitsesime. nüüd on tegemist Kreeka võlausaldajatega, kes ei saa tegelikult kunagi oma raha tagasi ja mis meil sellest kõigest kasu on, mida me oleksime aga võinud teha vanemate inimeste, pensionäride, piiride kindlustamise, suurema turvalisuse nimel valimiste ajal ju juba rõhutati, et Kreekasse ei tohi minna enam sentigi see on tegelikult poliitika, mis pole ei järjepidev eh, ja tegelikult eh, peab maskeerima seda, et Kreeka on tegelikult pankrotis. Kreekat hoitakse kunstlikus koomas no ei saa ometi olla võimalik, et täiendavad miljardid liiguvad Kreekasse ja samas teisalt äh, kärbitakse järjest elanike pensionine. laske kreeklastel hingata, piir on ammu juba käes. järgmine kõneleja on härra Papadakis, palun see eh, seadus, mille eh, Sirisa juhitud parlament pühapäeval vastu võttis, läheb rahva vastu, jah. parlament ütles jah, aga rahvas ei ole Kreekas sellise otsusega mitte eladeski nõu kui me räägime rahvusvahelistest investoritest, eh, Troikast ja IWF-ist, siis tuleb vaadata, et jaaskord arvestatakse suurkapitali eelisõigusi ainus, kes kannatab, on rahvas, ainus, kellega ei arvestata, on rahvas mehhanismid selleks, et rahvast alla suruda, eh, neid võetakse pidevalt vastu, need on tegelikult eh, rahvusvahelise õiguse ja rahvaste õiguse vastu elada rahus ja vabaduses see tegemist on kapitalistliku süsteemiga, mis näitab oma hambaid ja nüüd me näeme, kuidas rahvarikkusi lihtsalt röövitakse. suur aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Kefalo Giannis, palun. suur aitäh, proua juhataja. Winston Churchillil oli ilmselt õigus, kui ta ütles, kui sa kavatsed vasakpoolsete vastu võidelda, siis tuleb neil paar kord iga paari kuu tagant lasta võimule tulla sada, seda me näeme praegu Kreekas, isegi peaminister öö, eh, rõhutas seda juba ka parlamendis, et eh, Kreeka rahva kannatus on eh, ikka ja jälle kon-, küsimärgi alla seatud. juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris räägiti sellest, et reforme on vaja läbi viia, kuid nüüd selleks, et üldse stabiilsus tagada, on vaja maksta stabiilsustoetusi kolme koma viie miljardi ulatuses. samas kavatsetakse tõsta makse tõsta üksikisiku tulumaksu, ehkki me oleme rääkinud sellest, et see on tegelikult lubamatu. novembris nähtud programmis olid ette nähtud uued võimalikud meetmed, kuid Euroopa ei näinud, kuidas lihtsustub tavainimeste elu. Euroopa püüdis ennast näidata solidaarsena Kreeka rahvaga, aga see läheb meile maksta enam kui miljardi igal aastal mulle tundub, et Tsipras ei tohiks võtta võimalikku riigivõla struktureerimist kui seda, et me kavatseme tegemata jäetud töödele Kreekas läbi sõrmede vaadata. ma olen veendunud, et kreeklased on sunnitud rakendama meetmeid, mis viiksid neid sellest kriisist välja. härra Gualtieri, palun kaks minutit. suur tänu, minu arvates on raske Äh, mitte nõustuda sellega, et äh, Kreeka, Kreeka kava on väga ambitsioonikas selleks, et leida stabi-, stabiilne lähenemine äh, erinevate aspektide vahel, aga tegemist on ka väga nõudliku programmiga, sest see nõuab kiiret tegutsemist ja on väga laiaulatuslik samal ajal ma leian, et on väga keeruline keelduda ka selle eest, et Kreeka valitsus täidab oma ülesandeid ja on valmis panustama reformide teel ja ellu viima seda, mida on kokku lepitud. Nendel põhjustel on positiivne, et lõppude lõpuks kokkulepe on saavutatud äh, paketi osas, mis puudutavad maksu- ja struktuurimeetmeid, mis on vajalikud selleks, et äh, programmi esimene läbivaatamine läbi viia mul on hea meel selle üle, et hädamehhanism lähtub Kreeka ettepanekust ja ei põhjusta kodanikele täiendavaid kärpemeetmeid, mis oleksid olnud poliitiliselt ja majanduslikult äh, destabiliseerivad. ma tean, et institutsioon, kes seda varianti tugevalt toetas, on majandusprognoosi prognoosi äh, kasutanud selliseid näitajaid, mis on äh, täiesti valedel alustel arvestatud ja seega on vaja olla ettevaatlikum, äh, nõutakse suuremaid äh, meetmeid, kui tegelikult vaja on. ja lisaks sellele on mul hea meel, et täiendav võlaleevendus on saanud koe-, toetust ja on selge mandaat, kus nähakse ette konkreetsed meetmed, kus on võlamakseperioodide pikendamine ja intresside leevendamine tegemist on positiivse elemendiga, mis ei välista täiendavaid meetmeid pikemas perspektiivis. üheksas mai on olnud Euroopale hea päev ja ma sooviksin tänada komisjoni ja volinik Moskovitšit äh, olulise rolli eest. me julgustame euroala juhiste kokkuleppimist kahekümne neljandal mail selleks, et Kreeka saaks stabiilsuse, majanduskasvu ja töökohtade loomise teel jätkata ja andes äh, selge signaali, et Euroopa on valmis tegelema ja lahendama keerulisi probleeme ja teeb kõik, mida vaja selleks, et stabiilsus ja usaldusväärsus taastada, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Luke, üks minut, palun! daamid ja härrad on lausa üllatav siin neid kõnesid kuulda, mis keeravad fakte nii ja teisipidi, ma tahaksin teile meenutada, et sellest on kuus aastat möödunud, päevapealt kuus päeva, sellest ajast, kui Euroopa lepinguid rikuti, kui viidi sisse need päästemehhanismid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks räägiti, et siis me enam Kreekat ei toeta ja Kreeka peaks seisma omal jalul. nüüd, kuus aastat hiljem, ma väga vabandan, Kreeka pole ikka suutnud oma jalgele tõusta ja nüüd palun me räägime ajavahemikus kaks tuhat kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja siis ta räägib, et aastakümneid ütleb härra Moskovitsi, tuleb kreeklasi veel aidata. seega on Kreeka läbi kukkunud ja kui asi nüüd niimoodi edasi läheb, et volinik viitab sellele, et jaa-jaa, Kreekal hakkab järjest paremini minema. kuulge, me kuuleme seda juttu juba aastaid, iga kord käib volinik siin ja räägib, kuidas see asi kõik muudkui edeneb. siis, kui härra Pitella sotsialist, sotsiaaldemokraatide nimel räägib, Eh, milline olukord on Kreekas, siis ma väga vabandan, need faktid, mida härra Pitella välja toob, ei too, vasta lihtsalt tõele. Kreeka peaks olema võimeline ette planeerima, ta ei tee seda, Kreeka on eh, läbi kukkunud riik, Kreeka astugu aga Euroopa Liidust välja, teist võimalust ma siin ei näe härra Luke, teil on öö, eh, sinise kaardi küsimus, kas te aktsepteerite seda?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 teie seisukoht meenutab mõningate eh, Rahvapartei kõnelejate seisukohta. kuulge, andke andeks, Kreeka on Euroopa Liidu täisliige ja lepingutes on sõnaselgelt kirjas, mis asi on solidaarsus. kuidas aga teie, härra Luke, mõistate solidaarsust, mida te selle all mõistate? härra Luke proua Piini, ma olen täiesti teiega eh, sama meelt, et me peaksime Euroopa Liidus olema üksteise suhtes solidaarsed, solidaarsed vaeste suhtes, nende suhtes, kelle taristu ei ole välja arendatud, nende puhul, kus sotsiaalsed tagatised ei ole soovitud tasemel, kuid mina, proua Grapini, ei ole seisukohal, et me peaksime olema kangesti solidaarsed nendega, kes ei suuda majandada, kes võtavad endale üle jõu käivaid võlgu, ma ei leia, et me peaksime olema solidaarsed nendega, kes ainult lubavad, aga aastaid juba neid reforme ellu ei vii. minu meelest peaksime siiski arvestama ka äh, tingimuslikkusega ja kui tingimused ei ole täidetud, siis meie ei peaks ka maksma. härra Artui, palun. tänu läbirääkimised Euroopa institutsioonide ja Kreeka vahel on äh, kestnud kuus aastat äh, ja see on olnud väga tõsine vaatemäng kus meil on äh, finantsrüütlid ja suutmatus äh, olukorda lahendada. kui Kreeka on pankroti lävel, siis on see Kreeka vastu, äh, Kreeka tänu oma tegutsemisele peab vastutama oma süü eest. kahe tuhande üheksandast aastast oleks pidanud nad mõistma oma häda ja võlakoormat vähendama ja laskma ametivõimudel kanda oma vastutust ja demokraatlikult leida la-, asjalik lahendus selleks, et taastada võlausaldajate usaldus, mida vaja oli. selle asemel aga on loodud mõistmatud äh, skeemid, kuidas üks riik, mille riigivõlg on kahekordne oma SKT-st, euroalas, euroala on ohus, lugupeetud volinik, stabiilsus äh, ja majanduskasvu paktist ei peeta kinni ning äh, selle juhtimine on puudulik. Need, kes ütlevad, et äh, soovivad olukorra lahendamist, näevad, et see ebaõnnestub, me loome illusioone, mis viivad ainult draamani diplomaatilised kõnelused peavad asenduma poliitilise läbirääkimise realismiga, aitäh! suur tänu ja järgmiseks härra Šuntis, palun poolteist, üks minut. tänan, juhataja. lugupeetud volinik. eile Eurogrupis vastu võetud otsus tähendab, et tugevad on vähem tugevatele kohustuslikuks muutnud enda reeglid. lubatud on võlakoorma kergendamist kunagi tulevikus, aga mingisugust tähtsa, täpset aega ei ole. võlausaldajad on nüüd need, kes Kreekas seadusi vastu võtavad majanduspoliitika osas. võlausaldajad otsustavad eelarve ülejäägi üle, nemad otsustavad selle üle, kui palju maksu maksab tavainimene ja kui palju maksab makse äriühing. me oleme loonud, härra volinik, töötuse, majandusseisaku, majanduslanguse Euroopa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 aitäh! minule tundub, et siin saalis tuleks rääkida ausalt, mida teie arvates tuleks lahendusena kasutada, me oleme nii palju kuulnud seda, mida ei tohiks teha, mida siis pakute välja, kuidas peaks käituma? aitäh kolleegile selle küsimuse eest kallis kolleeg, me teadsime seda lahendust, komisjon teab lahendust, Eurogrupp teab lahendust, kõik teavad lahendust. Kreeka võlga kasutatakse majanduspoliitika pealesurumise vahendina. me mõistsime toona, et Kreeka võlaga oli probleem, aga siis oleks kohe võinud hakata pakkuma võlakergendust selle asemel, et äh, välja käia selliseid äh, lahendusi, mis nii-öelda püsivaks muutsid selle probleemi. andmed olid pärit Saksa mõttekojalt, seda esindas ka minu kolleeg siin peaaegu kakssada miljardit eurot on viimase viie aasta jooksul Kreekale antud. suur enamus sellest rahast on tegelikult jõudnud välja Saksa pankadesse. ja tegelikult komisjon on ka tunnistanud, et tegu on läbikukkumisega. järgmisena saab sõna kolleeg Urtasun, üks minut palun. No, no puedo evitar sonreír cuando escucho a la bancada popular dar lecciones mul tuleb naer peale, kui kuulen, kuidas Rahvapartei loeb eh, Kreekale õppetunde pärast seda, kui olete tema majanduse hävitanud. viimase paari päeva jooksul toimunu on näidanud, et ühelt poolt on Euroopa võlausaldajate soovimatus võlga restruktureerida, mida tuleks teha, ja teiselt poolt on siis IMF-i seisukoht. eile tehti väike samm et-, edasi, aga see ei ole piisav. minu meelest oleks vaja ambitsioonikamat tegutsemist. kahe tuhande kümnendast aastast oleme teadnud, et see olukord ei ole jätkusuutlik. ja teiseks, vaja on, et riigil õnnestuks leida veel üks täiendav protsent majandusjuurdekasvu tasahilju hakkab ta väl-, hakkab see riik välja tulema sellest raskest olukorrast, praegu me loome nii-öelda preventiivset äh, kasinusmeetmeid. Teil on sinise kraasi, kaardi küsimus kolleeg Frasoliikalt, palun. suur aitäh, proua juhataja kolleeg rääkis siin olukorrast Euroopa Liidus ja IMF-ist. tegelikult Kreeka on maksunduse ja eelarve mõttes edasi läinud. kas teie ei arva, et IMF peaks lõppkokkuvõttes suutma leida mingisuguse poliitilise ja rahalise lahenduse? aitäh, kolleeg Urtasson. jah see muidugi oleks ideaalne olukord, aga mida selleks vaja on, mõistlikke tingimusi, võla restruktureerimist, seda ei soovita aktsepteerida, aga tegelikult seda on vaja. ja kui õnnestuks siin leida ühine arusaam, siis oleks ideaalne olukord. seda oleks, seda on aga blokeerinud IMF ja mõned Euroopa võlausaldajad ka. aitäh ja härra Zanni! tänan, proua juhataja. eile kuulsime oodi rõõmule, aga selle asemel tegelikult oleks vaja mängida leinamarssi. taas järjekordne pakett Kreekale, kõik eelmised on läbi kukkunud. üheksa koma seitse miljardit eurot kahesaja kuuekümnest eh, miljardist Äh, mis esimeses paketis oli, läks Kreeka inimestele, ülejäänud läksid mujale. ja nüüd on sama viga, kolm koma äh, viis protsenti esmase ülejäägi äh, tõus, noh, põhimõtteliselt on tegemist enesetapuga. äärmuslik surve maksude alal, kaksteist erinevat reformi, pensionireform ja nii edasi justkui see nimekiri ei ole veel, ei oleks veel piisav, on veel kutsutud üles täiendavatele kärbetele, kui neid öm, ähm, eesmärke ei suudeta täita, ehk põhimõtteliselt lihaluudelt on ka juba Kreeka majanduselt ära võetud. Äh, kolleeg Vilimski. aitäh, daamid ja härrad kui sageli oleme siin kõrges kojas kuulnud, et just praegune abipakett Kreekale on see, mis tabab stabiilsuse ja toob kaasa kannapöörde Kreeka olukorras ja siis ma väga vabandan, tahaksin öelda, et praegused miljardid on nüüd sel korral nii, et see aitab, hakkab meid kõiki aitama, need on lihtsalt rahad, mida Peloponnesusele ära põletatakse. iga abipakett muudab olukorra järjest hullemaks, Kreeka võlakoorem moodustab eh, üle saja kolmekümne protsendi riigi majandusvõimekusest ja andke andeks, siin ei ole niisugused võlad enam eh, teenindamis, eh, teenindatavad, neid ei saa refinantseerida ja seega on välja kujunud väga keeruline olukord ja lisaks kõigile on Euroopa Tehnoloogia Instituudis korduvalt tõendatud, et raha ei jõua inimesteni äh, ja et äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei saa mingit toetust, üheksakümmend viis protsenti makstud rahadest on tegelikult topitud pankade kõrri äh, ja äh, kõikide Euroopa Liidu, Euroopa Keskpanga rahaliste vahenditega on toetatud just eeskätt pankade tegevust, nad on saanud eh, toetusi, mille eest ei ole tulnud isegi laenuprotsenti maksta. ma väga vabandan, eh, pankade kallale tuleks tegelikult minna selleks, et Kreeka samm-sammult taga, eh, viia tagasi normaalse arengu teele me peame arvestama seda, et Äh, mõlemale poolele, eeskätt Kreeka rahvale tuleb anda võimalus soodsaks edasiarenguks, palun härra Funtulis. härra proua juhataja, esimest korda me peame olema osalised selles absurditeat-, teatris, mida siin kõrges kojas korraldatakse me oleme muudkui aga kuulanud ja välja kannatanud neid lakkamatuid kärpeid äh, nüüd on tegemist olukorraga, kus äh, kreeklased on tegelikult juba püssi põõsasse viskamas. me ei soovi Kreekat tegelikult toetada, sest äh, on ilmne, et võlausaldajad on asunud kätega kreeklaste kõri kallale. kõiki asju muudkui tõstetakse, makse tõstetakse ja ülejäänud asju kärbitakse, kuid äh, raha, mille oleme eraldanud, ei liigu mitte kreeklasteni, vaid Euroopa äh, pankade kukru, kukrusse meil on vaja teha kõike selleks, et kreeklased saaksid taas leida arengutee, sest praegu, kuus aastat pärast kõikvõimalikke reforme, ei saa me rääkida sellest, et oleme teinud midagigi kasulikku selleks, et majandus stabiliseeruks ja äh, pöörduks arenguteele kui me räägime abipakettidest, mis nüüd jälle on äh, välja töötatud, siis ei usu ma, et see aitab ja me arvame, et oleme nende abipakettidega nüüd proua Krossett, palun suur tänu, juhataja äh, kulus pikk aeg selleks, et oodata, et reforme Kreekas hakkaks vastu võtma pärast Tsiprase võimule tulekut ja kahjuks on sellest, et aega kaotati. Samarasi valitsus oli üritanud juba paljugi ära teha samas aga on vaja nüüd rõõmu tunda edusammude üle, konkreetsete saavutuste üle ja peab ütlema, et esimesed äh, kasusaajad on kodanikud ja on olnud vaja julgust ja kodanikud on teinud palju pingutusi, ilma et nad oleksid sellest otse kasu saanud ja on läbinud väga keerulist hetke. ja nemad on need, kes on esiliinil, kes on pidanud äh, äh, poliitikute tegude tõttu kannatama ja süstemaatiliselt kõikide reformide all kannatama Kreeka ühiskonnas on liiga palju ebavõrdsust, liiga palju otsingut osadele, viletsust teistele. euroala ei ole andnud äh, täielikult rohelist tuld, Kreeka ametivõimud on need, kes peavad üles näitama, et Euroopa paindlikkus viib tegelike reformideni. mul on hea meel, et euroala suutis hakata rääkida ka võla restruktureerimisest, Kreeka riigivõlg on hetkel veel sada kaheksakümmend protsenti SKT-st ja ilma muudatusteta ja avaliku arvamuse arvessevõtmist peame me, on tõesti tehtud äh, jõupingutusi selle riigi osas. ja nüüd peab tunnustama, et ilma Euroopa solidaarsuseta, isegi kui osad seda kritiseerivad, oleks Kreeka veelgi tõsisemas äh, kriisis. suur tänu, proua Kross-Tett, teil on sinise kaardi küsimust äh,, härra epidemioloogilised, kas te olete valmis selle vastamata, palun? suur tänu, et mulle sõna annate ja suur tänu, kolleeg, et te võtate vastu sinise kaardi küsimuse. Te rääkisite enne sellest edust, mida on Kreekas saavutatud. ütlesite, et praegune valitsus on oma ülesannetega tulnud paremini toime kas te nõustute sellega, et tegelikult vastutavad ka need, kes on äh, riigi kaosesse viinud ja kes on alla kirjutanud eelmisele lepingule? eelmine valitsus ja valitsuse juht ähm, on ju rikkunud demokraatlikke traditsioone sellega, et saatis vanglasse meie partei liidri ja ka mitmed partei liikmed kas äh, te saate sellest aru? jah, ma saan aru, et kui me räägime eelmisest peaministrist, äh, siis äh, me räägime ikkagi isikust, kes suutis saavutada majanduskasvu uuesti Kreekas ja ma tuletan endale meelde ka seda, et Prantsusmaal ei ole saavutatud isegi mitte sellist majanduskasvu. jah, võeti vastu, viidi läbi reformid, tõepoolest vastutus siinkohal jaganeb aga ma tahaksin öelda, et majanduskasv on igal juhul positiivne ja on väga kahju, et seda ei saavutatud kiiremini, aitäh! aitäh ka teile! aitäh! Udo Pulman on järgmine sõnavõtt. kallid kolleegid, ma arvan, eh, kui vaadata, mis eurorühm on teinud, siis üsna aeglaselt üsna,, üsna-üsna aeglaselt on mõistus tagasi tulnud eh, nendesse aruteludesse, mida raha, rahandusministrid peavad ja härra volinik Moskovitši Äh, ma tahaksin teid isiklikult tänada, äh, tahaksin tänada teiega kaastöölisi selle panuse eest, mida teie sellesse kõigesse olete andnud. Äh, see töö peab jätkuma Äh, meil on vaja kahekümne neljandaks maiks tulemusi, tööpuudus, äh, investeeringute kvoodid, kõik see on sellega seotud. meil on vaja suurt läbimurret. Äh, sellest ajast saadik, kui toimus maailmas rahanduskriis, meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja töökohti Kreeka, Kreeka inimestele. lugupeetud kolleegid Rahvaparteist, ma kuulsin kolme silmapaistvat sõnavõtjat teie ridadest, kes kõik ütlesid, et valitsus valitsused äh, on äh, teinud äh, Lõuna-Euroopas kõike õigesti, tähendab teie erakonnast pärit valitsused ja teised mitte, minu arvates see nii ei ole. ma paluksin, et te vaataksite neid reforme, mida härra Samaras on läbi viinud Äh, äh, äh, uurige siin neid reforme ja siis saate aru, kui valed teie argumendid on. ma arvan, et meil on vaja majanduslikku väljavaadet mitte ainult Kreekale, vaid kogu Lõuna-Euroopale, me peame sellest kõnelema, kuidas andekaid inimesi lõunas jällegi ära kasutada, kuidas nad saavad anda oma panuse töö riikide arengutesse ja ma loodan, et me aeglaselt ka seda arutelu alatame ja mitte ainult ei räägi võlgadest, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna härra Starbach üheks minutiks. lugupeetud president, siin räägitakse sellest, et me lihtsalt võitleme vanade asjadega ja see kehtib ka minu kohta. me kuuleme ikka ja jälle sedasama asja, neid samu etteheited ja mul on jäänud mulje, selline mulje, et ma olen siin kojas neid asju juba nii palju kuulanud, ma öö, olen kuulnud öö, sõnu selle kohta, mida me peame tegema, härra Moskovitši räägib sellest, mida Kreeka peab tegema ja siis öeldakse, et kui see ära tehakse, siis tuleb majanduskasv, siis tulevad investeeringud, siis tuleb konkurentsivõime, aga mitte midagi ei tule Mm, mm, Kreeka majandus on äh, lootusetult konkurentsivõimeline, vaadake, mida statistilised andmed näitavad. miks äh, Saksamaal on töötute arv vähenenud äh, kümnelt protsendilt viiele protsendile, miks euroala lõunapoolsetes riikides aga see töötute arv on endiselt kümme kuni viisteist protsenti? sellepärast, et Äh, see on probleem, millega me peame tegelema, aga ka see parlament ei tegele ju tõsiste probleemidega. tahetakse euroala lihtsalt päästa ilma probleeme lahendamata. aitäh ja härra Torvalds, üks minut järgmisena. aitäh, ma arvan, et me kõik peaksime asju vaatama natuke laiemalt kui ajaloos tagasi vaadata, siis me näeme, et tuhande üheksasaja viiekümnendatel, kuuekümnendatel aastatel oli Euroopas suundumus selline, et kõik äh, rääkisid äh, sellest, et helge äh, tulevik on aina lähemal, seitsmekümnendate aastate keskel olukord aga muutus ja meil on eh, vaja eh, nüüd eh, samuti teistsugust lähenemist, meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat, mis on uus, aga selleks, et meil oleks see uus ühtekuuluvuspoliitika, on meil vaja ka eelarvet, mis on nende väljakutsetega kooskõlas. ei ole mõtet kõnelda siin kojas sellest, kes mida valesti tegi ei ole mitte ühtegi poliitikut selles kojas või kuskil mujal parlamendis, kes saab öelda, et tema tegi kõik õigesti peaaegu kõik poliitikud on midagi valesti teinud, nii et, et me peame lõpetama üksteise süüdistamise, me peame töötama uue eelarve nimel ja me peame üritama lahendada probleeme nendes Euroopa liikmesriikides, mis on sattunud praegu raskustesse, aitäh! ja järgmisena proua Sako Rahva üheks minutiks, palun mul on väga hea meel, et suurem osa inimesi, kes siin täna on, saavad aru, et Kreeka vastu on toime pandud kuritegu. aga kallid kolleegid, eilsed arengud kinnitavad veel kord, et et Euroopas on palju selliseid jõude, mis ei hooli demokraatiast, inimeludest ja inimõigustest Äh, inimestele tekitatakse palju kannatusi, Kreekas on võimul peaminister, kes sellist poliitikat ellu rakendab, äh, kes ütleb, et äh, radikaalne alternatiivne viis on lihtsalt illusioon. Euroopas on selliseid jõude, kes, kellel ei ole mitte mingisuguseid illusioone ja kes toetavad sotsiaalset õigsust Euro rahvaste Euroopal ei ole mitte mingisuguseid illusioone, nemad ei ole alistunud šantaažile me oleme öelnud ei äh, pankade päästmistele äh, meil on äh, erinevaid lähenemisviise, üks, mis arvestab Kreeka ühiskonnaga ja üks, mis arvestab ka Kreeka rahva vastupanuga. niisiis, meil on kaks vastandlikku reaalsust ning sellega peame arvestama. aitäh ja nüüd räägib proua Jolie kakskümmend viis protsenti abist Kreekale on läinud võlausaldajatele Euroopa pankadele. Kreeka on maksnud väga kallist hinda äh, ja viis protsenti on veel tasuda. Äh, need äh, säästumeetmed, mille Siprase valitsus vastu võttis, peavad viima selleni, et Kreeka võlakoorem vaadatakse uuesti läbi. eile alustas Euroopa arg arglikult neid arutelusid Äh, võla ümberstruktureerimine äh, on seotud praeguste programmide lõpuga, äh, mis lõpevad aastal kaks tuhat kaheksateist, aga kuidas saab majandus areneda ja tulevikku investeerida sellistes tingimustes? otsuste puudumine põhjustab agooniat nii majanduse vallas kui ka sotsiaalsfääris kui Kreeka majandus on uue säästumeetmete mõju tuda saanud, siis on nende võlgade ümberkujundamine ainult üks mälestus ja me oleme jällegi teinud vigu ja me peame seda tunnistama. Kreeka rahvas peaks olema esikohal ja võlausaldajad jäävad sellisel juhul oma rahast ilma. volinik, miks me jätku-, järjekindlalt pürime sellel kursil? aitäh ja nüüd proua von Storch. aga teda pole kohal. ja see tähendab seda, et sõna saab härra von Filippo. eelmisel nädalal ilmus Saksa ajalehes üks artikkel, kus räägiti taas kord Kreekast ja öeldi, et Kreekale antav abi ei lähe mitte Kreeka rahvale, vaid pankadele vähem kui viis protsenti kogu sellest abirahast tegelikult aitab Kreeka majandust. see tähendab seda, et Kreeka rahvas tegelikult kannatab ennekõike demokraatia puudumise ja tõelise vägivalla all aastal kaks tuhat kümme, kui äh, Rahvusvaheline Valuutafond hakkas esimest korda rääkima Kreeka võimalikust pankrotist, ütles Euroopa Komisjon, et meil on vaja kasutada süsteemi, mille abil päästa pangad, kuid mitte rahvas see ongi kaasa toonud selle, et Kreeka on pidanud järjest rohkem laenu võtma. peale selle otsustasite te Kreekat äh, karistada ka enneolematu vägivallaga selle eest, et Kreeka otsustas valida teistsuguse demokraatia äh, härra Siprase näol ja äh, tegi eelmisel aastal referendumi härra Tsiprase juhtum, juhtimisel äh, antava abi kohta. härra Tsiprasel oli julgust äh, valida teistsugune tee omaenda riigi jaoks. nüüd on Euroopa Keskpank iga päev tegelemas väljapressimisega. minu meelest vastutate just teie selle eest, te vastutate Kreeka rahva ees, sellepärast et Kreeka rahvas tegi valiku, neil oli selleks õigus ja nüüd nad rakendavad seda ma arvan, et ähm, täna, tänane debatt näitab taas, et Euroopa projekti ei ole olemas, see on läbi kukkunud ja loodetavasti ei tule ühtegi uut Euroopa sünnipäeva, võttes arvesse seda, et Kreekale suveräänsele riigile on peale surutud sellised tingimused, aitäh! aitäh ka teile ja härra Murešan, üks ja poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. olukord, milles Kreeka nüüd on, tuleneb nendest poliitilistest tegevustest, mida praegune valitsus on teostanud. Kreeka oli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolel juba kriisist välja jõudmas. majanduskasvu prognoositi rohkem kui kahe protsendi ulatuses aastaks kaks tuhat viisteist ning pidi tekkima ka eelarve ülejääk, kuid uus valitsus äh, hävitas kõik selle pangad äh, suleti pikaks ajaks ning see oleks kahjulik igale majandusele. minu meelest on nüüd vaja reforme, Kreeka vajab reforme. Kreeka vajab äh, hästi toimivat avalikku sektorit see oleks kasulik ka Kreeka rahvale. Kreeka vajab konkurentsivõimelisemat ja paindlikumat tööturgu, see aitaks inimestel, eriti noortel, tööd leida. valitsus peaks hõlbustama ka ettevõtlusega tegemist, haridus peaks vastama tööturu vajadustele. ettevõtted tuleb erastada, neid tuleb hästi juhtida. kõik see muudaks Kreeka konkurentsivõimelisemaks, meelitaks riiki uusi investeeringuid ja looks töökohti. me oleme näinud Portugali, Iirimaa, Küprose, Hispaania näitel, et juhul, kui reformid tõesti läbi viiakse, siis on neist ka kasu. Kreeka peab reformid läbi viima. kui Kreeka majandus ei ole tugev, reformitud äh, ja muutumises, siis ei ole mitte millestki abi, ka laenudest mitte me anname küll raha, aga investorite usaldust ei saa ja eelarve ei tasakaalustu, järelikult ei juhtu ka midagi head, aitäh! aitäh, proua Peres, poolteist minutit. lugupeetud president, lugupeetud härra volinik me räägime Kreekast ja esitame erinevaid äh, variante. mulle äh, tundub, et ennekõike peaksime me aga rääkima sellest, mida tahab eurorühm. esiteks, äh, Kreeka valitsus on sunnitud läbi viima reformid ja muutma ka eelarvet. see on ilmselt kõige olulisem eesmärk. on vaja saavutada kokkulepe pensioni osas ning kokku hoida kolm miljardit eurot igal aastal. mis puudutab eh, härra Tsiprast ja tema eelmise aasta kokkulepet, siis näitab see seda, milline on edasine usaldus ja edasised suhted institutsioonidega. ma arvan, et me võime edasiliikumist eh, tervitada teiseks peaksime me mõtlema sellele, mismoodi saavutada Kreekas majanduslik heaolu, see on seotud äh, see on seotud ka nende lubadustega, mille meie aastal kaks tuhat kaksteist Kreeka rahvale andsime ja me uuendasime neid lubadusi eelmisel aastal. ma tahaksin veel rääkida sellest, et Kreeka peab uuesti leidma optimismi, aga see on võimalik ainult siis, kui edasine tegevus on läbipaistev ja kui meil õnnestub kahekümne neljandaks maiks ette nähtud kohtumisel Kreekale anda uut lootust, loodetavasti saavad investorid ja kindlustusturg uuesti elavneda ja võtta suuna Kreekale, ma tahaksin öelda, et me peame pääsema koos Kreekaga ja äh, kogu euroalas, aitäh! aitäh, sõna saab härra Mono üheks minutiks alates teie suurepärasest äh, Euroopa kokkuleppest, mis sõlmiti aastal kaks tuhat viisteist, ei ole mitte midagi muutunud, midagi ei ole paranenud. Fond National on öelnud, et äh, tegelikult on euro nõrk, Kreeka on samuti nõrk ning tema avaliku sektori võlg on jätkusuutmatu. me peame aru saama, et euroala kogu oma ulatuses on tõelises agoonias ja Kreeka on tegelikult lihtsalt ühisraha tabanud vähi üks sümptom. me ei saa lihtsalt osaliselt kustutada Kreeka võlga, see on vastutustundetu, see puudutab ju kogu avalikku sektorit, kogu Euroopa raha. me ei saa nõustuda Kreeka võla moratooriumiga, ning äh, madalate intressimääradega, aga selleks, et Kreekat siiski aidata, tuleks äh, midagi teha, kui Kreeka täidab kolme tingimust. kõigepealt äh, võla ümberkujundamine tema keskpanga abil, teiseks see laen, mida Saksamaa on andnud Kreekale, kuid selle raha, raha abil ei tohi rahastada sõda ma leian, et praegu valitseb tõeline humanitaarkriis ja ka majandussõda ning see kõik tuleb demokraatia arvelt. suur tänu! suur tänu ka teile, härra Kirtses, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president. Kreekal on tuua häid uudiseid, kuid ka halbu uudiseid hea uudis on see, et Tsiprase valitsus on nüüd loobunud strateegiast, mille eesmärk oli võidelda euroala vastu ja teeb vajalikud kohandused. see tähendab seda, et aasta kaks tuhat viisteist kriis ilmselt ei kordu, kuid on ka halbu uudiseid. esiteks on vaja maksta väga suurt hinda Tsiprase ähm, ebaõnnestunud eksperimendi eest, mille ta viis läbi aastal kaks tuhat viisteist. peale selle peale selle Syriza valitsuse uued plaanid on kaasa toonud selle, et ettevõtteid maksustatakse väga kõrgelt ja see tähendab seda, et majanduse toimimine on kõikuma löönud. peale selle tahaksin rääkida Rahvusvahelise Valuutafondi nõudest, mille tõttu Tsipras on nüüd nõustunud looma uusi meetmeid rahanduse kordasaamiseks kuni aastani kaks tuhat kaheksateist ja see tähendab seda, et Kreeka probleemi lahendamine tegelikult ei ole usaldusväärne ja uute programmide rahastamine on ohus ning majanduskasv samuti. see on kahtlemata vasakpoolsete populismi otsene tulemus. Syriza Äh, käitus selliselt juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiste ajal ning seetõttu ei olnud Kreekal võimalik äh, rahaliidust väljuda meetmete abil, mis oleksid maksnud üks koma kaks miljardit eurot. Tsipras aga samas kuulutas välja meetmed, mis olid kuni kümme korda kallimad, see näitab seda, et tegelikku plaani midagi parandada ei olnud, tegemist oli ainult populismiga. ma loodan, et Kreeka õppetund on õppetunniks ka Euroopale. aitäh, lugupeetud kolleegid! kuigi Kreeka rahvas kannatab järjest enam, pensione kärbitakse järjest ja maksud tõusevad, seda ennekõike vaeste jaoks, siis mõned kreeklased on ka väga rõõmsad. Nemad leiavad, et tegemist on carte blanche'iga troika jaoks. mõnikord oleme me siin väga kriitiliselt meelestatud ma leian, et Rahvusvahelise Valuutafondi ähm, näoga draakon on saanud lüüa. täna võeti ju vastu kokkulepe, mis äh, soodustab ennekõike rahva kõige nõrgemat osa. igasugune võlgadest vabastamine on nüüd edasi lükatud aastani kaks tuhat kaheksateist ja Kreeka, kreeklaste vara müüakse välismaalastele. valitsus aga tähistab samal ajal oma edu. nii et me ei peaks siin rääkima solidaarsusest, kui me tegelikult ei ole huvitatud kodanikest. aitäh, härra Tang, üks minut. Eh, aitäh härra Schäuble ütles, et Kreeka on langetanud valed otsused ja peab selle eest maksma mulle tuleb Tantalose lugu meelde, mida roh-, lähemale eesmärgile jõutakse, seda rohkem see eesmärk nihkub kaugemale. Kreeka on eh, teinud väga suuri samme, on eh, viinud läbi reforme ja eh, ometigi äh, ei ole olukorda paranenud ja eesmärke on nihutatud. me peaksime vaatama, kas euroala riigid ei esita mitte ebarealistlikke nõudmisi. Äh, ka teised on siin välja öelnud, et see kolm koma viis protsenti on ebarealistlik ja ka IMF on seda tunnistanud Äh, kui kahe tuhande kümnendal aastal Kreeka võlgade teema üleüldse päevakorda tuli. Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu riigid peavad vaatama kriitiliselt pilguga, kuidas nad asjaga on lähele, lähenetud. asi ei ole ainult selles, mida Schäuble räägib ma arvan, et vigadest on võimalik õppida ning äh, üks asi peab olema selge, äh, et me peame hoolitsema, et Kreeka saaks oma majanduse siiski jalule ja härra Kirkos, üks minut nüüd eilne eurorühma kohtumine näitas, et Euroopa institutsioonid ja Kreeka valitsus teevad koostööd ja seda väga ladusalt. kuus aastat on kestinud kriis, kolm vastastikuse mõõtmise memorandumit ja meil on alati võimul valitsus, mis väga rõõmsalt teatab meile, et homme, homme saabuvad head tulemused, aga ometigi me näeme, kuidas palku kärbitakse, maksud kasvavad, miks see niimoodi on? sellepärast, et Euroopa institutsioonid unustavad ära majanduskasvu ja keskenduvad ainult eelarvelistele eesmärkidele, mida ei ole võimalik majanduskasvu puudumise tõttu saavutada aga positiivsed äh, ülevaated on meile näidanud, et sellest äh, probleemist ei ole võimalik välja pääseda, kui viiakse läbi positiivseid reforme ilma eelarvekärbeteta me ei saa midagi viia läbi, kui meil ei ole äh, toetusi, kui ei tehta lõpp salakaubandusele nafta vallas, Need on asjad, mille kallale võimul olevad valitsused pole julgenud asuda. aitäh ja nüüd härra Fernandes. Now it's working. Perfect. aitäh. ma tahaksin kõigepealt tänada äh, volinik Moskovitši äh, aastapikku, aastatepikkust tööd kui äh, hakka, hakati kutsuma kokku referendumilt ja enne kui me hakkasime kokkuleppele jõudma. nüüd oleme jõudnud äh, kokkuleppele, mis minu arvates on mõistlik. Äh, seda toetavad ka äh, siinsed parlamendiliikmed ning me saame tõesti usaldada Syriza valitsust, ma arvan, et mõistlik kokkulepe on saavutatud on läbi viidud reforme, mis tõeti, tõesti toetavad majanduskasvu näiteks ähm, ekspordisektoris. Need tõesti võimaldavad jõuda majanduskasvuni. siin äh, kolleeg ütles, et tõesti tuleb ka võlakoormaga tegeleda. me ei saa enam kauem oodata, Kreeka kodanikud ei saa lõputult kannatada nende kärvete tõttu on vaja mõelda ka nende tulevikule, aitäh. härra Mavrides, palun üks minut. aitäh. härra Moskovitši, väga palju on räägitud täna minevikust, aga olevikust ja tulevikust ei ole palju räägitud. asi on väga lihtne. tegevuskava on paika pandud aga nüüd lõpuks võib öelda ka, et see liigub õiges suunas, hoolimata mineviku vigadest on läbi viidud tõsiseid reforme ja küsimus on selles, et kas me aitame Kreeka rahvast, kes endiselt kannatab ja on tõesti palju ohverdanud, me peame neid selle pereliikmena toetama, kas me siis aitame neid neid, keda ähm, taga kiusatakse sisuliselt. ilma äh, võla leevendu-, võla leevenduseta, mis muudaks äh, võla äh, jätkusuutlikuks, ei ole võimalik jõuda investeeringuteni. ei ole võimalik investeerida majandusse, kus on jätkusuutmatu võlatase on vähe, vaja vähem kärpida, vähem kasinuspoliitikaid, aga ja ennetavaid meetmeid ma, ma toetaksin, aitäh. kolleeg Spiraki, palun. aitäh. volinik Moskovitši, eile eurorühm kordas taas novembri kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta otsuseid ja räägiti ka sellest korrektsioonimehhanismist. see on otsus, mida lükati edasi juba neli aastat, vaid kahe, ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarist viis miljardit eurot läks kaduma maksu, maksudest kõrvalehoidmise läbi. laenuandjad äh, pea, peavad ka äh, mõtlema sellele, et tuleb tegeleda maksudest äh, kõrvalehoidmisega, ei ole vaja uusi programme, on vaja äh, uusi suundi riigi juht, juhtimises, struktuurseid reforme, nii et me ei peaks Kreeka küsimust arutama siin, vaid Kreeka peaks ise suunama oma poliitikat nii et oleks võimalik oma lubadusi täita suur aitäh, ma arvan, et on vaja väga kiiresti äh, pääseda välja praegusest olukorrast, et Kreekal lõpuks ometi tekiks mingi lootus, eriti puudutab see Kreeka rahvast. ma arvan, et me peaksime korraga tegema kahte asja. esiteks on vaja kindlasti seda, et Kreeka, Kreeka valitsus teeks ära reformid, reformiks äh, avalikku sektorit ja ka kohtusüsteemi aga kui äh, need reformid äh, oleks äh, tehtud juba varem, siis ei oleks Tsipras praegu sellises olukorras, nagu ta on ja ei peaks praegu midagi tegema. teine küsimus puudutab võla ümberstruktureerimist. me peame muutma oma fookust, me peame andma rahalist abi, aga see abi peab puudutama Kreeka ülesehitamist, nii et Kreeka saaks taastada oma tööstuse, et ta saaks reformida põllumajandussektorit ja leida ka uusi võimalusi, võimalusi näiteks taastuvenergiate sektoris. peale selle tahaksin kokkuvõtteks öelda, et me ei peaks mõtlema ainult minevikule, vaid mõtleme ka sellele, et me ei peaks rääkima ainult sellest, et Kreeka ei tee piisavalt, ei ole teinud piisavalt ja nii edasi, vaid me peaksime neid aitama, me peaksime tegema nii, et neil oleks tulevik, aitäh. aitäh ja sõna saab härra Andrulakis. mis see Andrulakis? καλό σημάδι ο λευκός καπνός. Suur tänu! eurorühmas tõusev valge suits on iseenesest väga hea märk, aga Kreeka ei ole heas seisus. maksud on tõusnud ja sotsiaalmaksu peavad ennekõike rohkem maksma nüüd tööstussektori esindajad, see aga ei ole Kreeka majandusele kasulik. ma arvan, et äh, see olukord ei ole õiglane sellepärast, et kreeklased peavad rohkem maksu maksma ja samal ajal saama vähem pensionit. see on otseselt seotud Kreeka valitsuse tegevusega. ma julgen öelda, et strateegias puudub piisav visioon ja seetõttu on järjest enam tõsi, et eurooplased ei saa tegelikult aru, kui hästi olid asjad veel eile eurooplased ei saa aru ka sellest, miks me eile tähistasime Euroopa päeva. kui te arvate, et Rahvusvaheline Valuutafond on lahendus Kreeka probleemile ja kui te tahate või meie tahame, et Kreeka lahkuks Euroopa Liidust, äh, hääletame siis. aga juhul, kui tegelikult Kreeka lahkumist ei saa sellega ka ähvardada, aitäh. härra Keli suur aitäh, mina olen Iirimaa delegaat ja seetõttu ma kahtlemata saan väga hästi aru kreeklastest ja ka Kreeka valitsuse positsioonist. Nad kannatavad praegu samade probleemide all, nagu meie kannatasime. ka meie ütlesime täpselt sama, mida nüüd nemad. meile öeldi, et võlg on liiga suur ja minge euroalast minema ning äh, ei ole vaja päästa mitte panku, vaid on vaja päästa majandus kuid siiski, nüüd on mõned aastad Iirimaa kriisist äh, möödunud, iirlased tegid, äh, tõid oma ohvrid, Iiri valitsus tegi oma töö ja Iirimaa on Euroopa rüppes tagasi. ma loodan, et mõne aasta pärast on võimalik sedasama öelda Kreeka kohta. ma soovin olla Kreeka ja Kreeka peaministri suhtes õiglane. kui ma viimati sõna võtsin, olin ma Tsiprase suhtes väga kriitiline, ma ütlesin, et äh, võib-olla oleks aeg laevalt maha hüpata, mitte anda kõigile, kes soovivad intervjuusid, aga mulle tundub, et Tsipras on muutunud ja selleks on vaja äh, teatud väärikust ja üllust, et suuta tunnistada oma vigu ja muuta oma suhtumist. rahandusministri äh, probleemi lahendamine näitab seda, et Tsipras on muutunud. me peaksime pidama Kreeka valitsusega selliseid läbirääkimisi, et Kreeka valitsus oleks suuteline vajalikud reformid läbi viima ja et Kreeka jõuaks sinna, kus Iirimaa praegu on, aitäh. aitäh, härra Caputo suur tänu. võib-olla oleks vaja endale tunnistada, et ka Euroopa Liit on teinud vigu, seda just kärpeid nõudes võib-olla me peaksime endale tunnistama, et me nõudsime Kreekalt liiga palju. Need meetmed, mis vastu võeti, olid Kreekale rasked, aga ometi neist ei piisanud majanduse taaskäivitamiseks. sellest on olnud ka enne juttu, kuid eurooplased või Euroopa ei ole suutnud kurssi muuta me oleme nõudnud meetmeid, me oleme nõudnud sellist kvoodisüsteemi, mis tooks igal juhul kaasa kulude edasise kärpimise. sellepärast, et muidu ei täideta neid eelarvelisi eesmärke, mis Kreekale olid seotud, seatud. kui me pikendame seda aega, mille jooksul Kreeka saab võlga tagasi maksta, aga me ei vähenda äh, summasid, mida Kreeka peab maksma, siis ei aita me neid. eurorühm peaks tunnustama Kreeka jõupingutusi ja vähendama võlakoormust selliselt, et seda oleks üldse võimalik tagasi maksta. ja ma arvan, et Ateena tõesti väärib äh, vähemalt teatud maksuvabastust. tõlgid ei jõudnud teile järele, ütleb juhataja aitäh ja proua Luhanen. suur tänu, lugupeetud president. Kreeka on Kreeka ja ega Kreeka millekski muuks ei muutu mina olen perussoomalaiste parteist ning aastal kaks tuhat kümme ma ütlesin ja meie ütlesime, et Kreekale ei ole vaja abi anda. õigemini olime me vastu Prantsusmaa ja Saksamaa suurpankadele, sest tegelikult näitavad värsked andmed, et just nemad said Kreeka aitamisest kasu. loomulikult on demokraatias nii, et otsustab enamus. perussoomalaised olid aastal kaks tuhat kümme Soome parlamendis vähemuses aga ma leian sellest hoolimata, et meil on vaja ühtseid reegleid ja need reeglid on olemas selleks, et kõik neid ka järgiksid. nüüd siis räägitakse et Kreekas on tehtud mingeid muudatusi, mingeid reforme, aga kõike päris ei ole tehtud. oleks ilmselt mõistlik sinna kohale minna ja vaadata, mis seal siis toimub, sest ega kellegi sõnu usaldada ei saa. Kreeka on kohustatud kinni pidama neile ette nähtud äh, reeglitest ja eeldustest, enne kui me saame üldse rääkida mingist intressimäära vähendamisest või laenude kustutamisest. veelgi parem oleks aga see, kui Kreeka tegelikult eurost üldse loobuks ja lahendaks oma probleemid ise ja parandaks siis ka oma vaeste äh, elanike olukorda, aitäh! aitäh ka teile ja viimasena saab sõna härra Kriso Koomus vaba mikrofoni voorus suur tänu, lugupeetud president. eile kohtus eurorühm ja lepiti kokku, et Kreeka avaliku sektori võla puhul on vaja lühiajalisi, keskpika perspektiivi ja pikaajalisi meetmeid. kõik need meetmed on kahtlemata head ja kasulikud, niikaua kuni neid ka rakendatakse. ja rakendada tuleb neid tõhusalt. me peame kõik aru saama, et ei Kreeka ega mitte ükski teine riik ükskõik, kas ta kuulub Euroopa Liitu või mitte, ei saa saavutada seda, et ta äh, aastaid äh, hoiab välisvõlga jätkusuutlikul äh, tasandil, see ei ole võimalik ja ka Kreeka peab aru saama, et ilmselt ei olegi see praegu võimalik. samas peavad teised eurorühma riigid ikkagi leidma mingisuguse võimaluse Kreeka võla piiramiseks ja leidma võimaluse ka saada turgudelt lisarahastust, et need võlad refinantseerida. ma arvan, et meil tuleb aidata nii Kreekat kui tema, eh, tema võlausaldajad. aitäh ja sõna saab härra volinik Moskovitši, et teile vastata. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud delegaadid, lugupeetud eh, daamid ja härrad. ma tänan kõiki, kes sõna võtsid ma leian, et debatt oli viljakas ja kasulik kahtlemata on väga raske teile kõigile vastata, võttes arvesse seda, et seisukohad olid niivõrd erinevad. ma võin öelda ainult seda, et loomulikult on tehtud vigu. loomulikult vastutavad erinevad ähm, osapooled, eh, sest kriis on kestnud juba kuus aastat. seda võime kõik nentida. ma ei taha ähm, ajas äh, tagasi minna, aga ma siiski käsitleksin seda perioodi, mille jooksul mina olen olnud äh, volinik ja tegelikult äh, ma tunnen hästi ka perioodi enne seda, sellepärast et olin oma päritoluriigis rahandusminister, ehk siis olin Prantsusmaa rahandusminister. kokkuvõttes võin ma öelda, et tegelikult olen ma Kreeka debatis osalenud aktiivselt vähemalt neli aastat. ma võin teile omalt poolt kinnitada, et tõepoolest vastutus jaguneb ja vigu on tehtud, vigu on tehtud kõikidel ajahetkedel. vigu on teinud äh, kõik Kreeka valitsused. ma arvan, et praegu oleme me jõudnud otsustavasse punkti ja nüüd on meil vaja leida konsensus, seda tingib hädavajadus, sellepärast et me peame olema Kreekaga solidaarsed. nii et igaüks peab pingutama. ma tahaksin veel heas mõttes öelda seda, et meil ei ole ju mõtet tulla siia kokku ja öelda Kreeka rahvale, me tahame, et te jääksite euroalasse, loomulikult me tahame seda, aga see, mida me täna siin teeme, on see, et me selgemalt seda ambitsiooni väljendaksime. ma arvan, et kõik eurorühma liikmed, kõik seal koos käivad isikud saavad aru oma poliitilisest vastutusest, kuid nende poliitilised ambitsioonid ja poliitilised seisukohad on erinevad. eile tehti väga palju tööd ja jõuti edasi väga olulisse etappi, meil on vaja nüüd reformi ja see reform peab tõesti olema äh, selline, millest on äh, kasu. meil on vaja selliseid edasisi samme, millega kõik saavad nõus olla ja mis on äh, baas edasiseks tööks mis on baas ka selleks, et Kreeka suudaks saavutada majanduskasvu, kui ta saab vajalikud investeeringud. ning tõepoolest, ennekõike on vaja aidata Kreeka rahvast, kes on selles kriisis kõige rohkem kannatanud. me peame Kreeka rahva pärast äh, selle konsensuse leidma. ma ei räägi praegu nagu poliitik, vaid lihtsalt ütlen, et viimase kuu jooksul oleme me tegelikult teinud väga palju tööd just nimelt selle nimel, et Kreeka suudaks need rasked reformid äh, läbi viia ja inimesi aidata ma tahaksin öelda, et tänane debatt oli ka väga huvitav ning väga huvitavaks kujuneb ilmselt ka kahekümne neljanda mai eurorühma koosolek. paljud liikmed ütlesid täna, et vastutab see või see valitsus või institutsioon, aga tegelikult tahaksin ma öelda, et praegu äh, Äh, käsitleme me esimest korda kõiki neid küsimusi korraga, kõigepealt äh, struktuursed reformid, äh, mis on väga ambitsioonikad, teiseks mehhanism, mis lubaks tegeleda võlaküsimusega ning komisjon arvab, et me sellega toime tuleme ja kolmandaks, esimest korda alates novembrist kaks tuhat kaksteist on meil nüüd laual usaldusväärsete reformide pakett ja me saame tõsiselt arutada Kreeka võlakoormuse küsimust. meil on ülesanne, mille me peame täitma ja me täidamegi selle. tegemist on väga öö, olulise ajajärguga, nagu ütlesin, ma loodan, et kahekümne neljanda mai debatt viib meid ka võimalikult konsensusliku kokkuleppeni. ma väga loodan, et me saame selle ühiselt vastu võtta. ma kuulasin ära erinevate riikide esindajad, kes rääkisid Kreeka programmist ja sellest, et loodetavasti Kreeka suudab ikkagi kuidagi toime tulla, ka mina soovin seda kuuskümmend, seitsekümmend, kaheksakümmend, isegi kaheksakümmend koosolekut on eurorühmas toimunud just nimelt Kreeka teemal. me ei soovi, et Kreeka euroalast välja langeks, me peame Kreekat ju igati normaalseks riigiks, mis tõesti püüab reforme läbi viia. võib-olla Kreeka poliitika on praegu selline nagu ähm, nagu me ette ei näinud, kuid me loodame siiski, et meie kõik üksmeelselt suudame äh, Äh, midagi teha selleks, et äh, Kreekat aidata ja ma tänan teid selle debati eest. aitäh. aitäh.